kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. Teil on <clears throat> tänane päevakord olemas, kas te olete sellega nõus, ma eeldan, et jah. suur tänu. ja järgmine päevakorrapunkt on TNT suunised ja kompromissettepanekute läbivaatamine. meil on kaks raportööri siin kohal, härra Kumutsakos ja härra Ertug. nii et nüüd ma annan sõna, George, sinule. härra Kumutsakos kõigepealt. Äh. aitäh, Brian Θα σας δώσω μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε. Ε, ja siin on meil üldine ülevaade sellest, kuhu me oleme jõudnud praeguses olukorras, kuhu me oleme jõudnud, siis äh, täpsemalt äh, meil on homme üks täiendav äh, kohtumine homme ja kavatseme jõuda kokkuleppele Strasbourgis. kõikidele kolleegidele ütleksin nii palju, et kui tekib vajadus kolmanda kohtumisele järele, siis see tekib, aga igal juhul äh, kui me tahame hääletada detsembrikuus, äh, kui on äh, vaja seda kolmandat kohtumist siiski, siis me selle ka korraldame. mis puudutab aga kompromissmuudatusettepanekuid, siis esitatud on kakskümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut ja need kompromissmuudatusettepanekud käsitlevad ühteteist artiklit meie määruse projektis üksteist kompromissmuudatusettepanekud käsitlevad põhjenduspunkti ja üheksateist muudatusettepanekut, kompromissmuudatusettepanekuid äh, käsitlevad lisasid ja artikleid. Äh, jääb veel mitmeid küsimusi. ja tõenäoliselt esitatakse teile lähipäevadel ka täiendavad kompromissmuudatusettepanekud, praegusel hetkel oleme mõningate teemade osas konstruktiivses koostöömaimus päris kaugele jõudnud, võtame näiteks artikli kolm, mis käsitleb Euroopa Liidu, Euroopa lisandväärtuse määratlust siis piirialane piirkond, äh, artikkel neli, eesmärgid, artikkel viis, äh, mis käsitleb äh, ressursitõhususe võrgustiku, artikkel kaksteist, mis räägib infrastruktuurist, artikkel kuusteist, lõige kolm, mis puudutab siseveekogude küsimust ja täna äh, rääk-, täna me räägiksime artiklist seitseteist äh, ja kompromissmuudatusettepanekust, mis käsitleb seda. Äh, artikkel kaheksateist samuti, artikkel kakskümmend infrastruktuuri ülesehitus ja kakskümmend viis lõige üks meremagistraalid ja artikkel nelikümmend viis mis puudutab äh, põhivõrku, millest me veel praegu räägime, artikkel nelikümmend seitse, ja siis linnaliikluse sõlmed äh, ja määratlused artikkel viiskümmend viis äh, mis puudutab äh, koridoride koordineerimist, viiskümmend kaks, äh, jällegi transpordikoridoride põhivõrgustiku säte viiskümmend neli punkt A, äh, kohustused seoses aruandlusega ja kõik need punktid on punktid, millest me juba oleme rääkinud ja täna saadame kõigile kolleegidele kompromissmuudatusettepanekud artiklite kolmteist, seitseteist, nelikümmend viis kohta ja põhjenduspunktide kolm, neli, viis, kaksteist, kakskümmend üks ja mõned veel Äh, ja meil toimub veel koosolekuid raportööridega, variraportööridega ja võivad osaleda seal ka koosolekud, kes, koosolekul on ka need inimesed, kes tunnevad selle vastu huvi. meil on päris head alused nende kompromissmuudatusettepanekute näol edasisteks aruteludeks ja ma arvan, et me võime saavutada üks äh, meile erinevate raportööride vahel. artikkel kolmteist on aga kõige problemaatilisem artikkel, see puudutab tehnilist külge ja artikkel nelikümmend viis samuti ja artikkel seitseteist, mis käsitleb veeteesid ja veeteede transporte, need on kõige problemaatilisemad kompromissid. mis puudutab aga põhielemente, nagu näiteks äh, ajakava, tingimused, äh, erinevad äh, tehnilised kohustused, varustusega seotud kohustused, metoodika ja nii edasi ja nii edasi, siis võib jällegi tõdeda, et suurem osa kolleegidest püüdlevad meie poolt määratletud püüd-, püüdlevad ähm, liikmesriikide poolt määratletud äh, prioriteetide poole ja liikmesriikide huvide kaitsmisele. meie tahaksime väga ranget ajakava, püüame võimalikult äh, suures osas kolleegide mureküsimusi arvesse võtta, kuid äh, me ei tahaks samas Euroopa lisandväärtuse vallas midagi kaotada ja seetõttu on meie olukord äärmiselt keeruline me peame mõningate ettepanekute, kompromissettepanekute puhul äh, mõningaid elemente tagasi lükkama ja kompromissmuudatusettepanekutes on esitatud äh, ettepanekuid igast nurgast äh, ja mõnikord oleme pidanud ka väga erinevaid ettepanekuid heaks kiitma, nii palju siis sissejuhatuseks me püüame läbi, läbirääkimiste käigus jõuda hea tekstini, tekstini, mis juriidilises mõttes annaks meile võimaluse ka triloogile midagi saavutada läbirääkimistes nõukoguga. selline on siis asjade, asjade seis praegu ja ma arvan, et kolleegid võivad veel täpsustada siin, äh, enne kui päris arutelu pihta hakkab, äh, härra Hertsog, soovite? ma tänan, härra esimees, mu daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu härra Kumutsakusele selle tutvustuse eest ta rääkis sellest, kuhu me oleme välja jõudnud, me tõesti viimastel nädalatel oleme üritanud võimalikult kiiresti Eh, erinevad asjaosalised kokku võtta ja läbi arutada ja kokku leppida. ja nagu öeldud, meil on terve rida kompromissettepanekuid selle tulemusena eh, ja ma tahaksin käsitleda nüüd minu arvates kõige tähtsamaid aspekte pakutud kompromissides. võib-olla lihtsalt see muudab asjad teie jaoks selgemaks kõigepealt eesmärgid ja prioriteedid, artiklid neli ja kümme. nagu te teate, meil on väga spetsiifiline eh, ülesehitus, eh, jätkusuutlik, kasutajasõbralikkus, ühtekuuluvus, eh, on meil alati tähelepanu all ja needki artiklid, mille ma viitasin, neli ja kümme, on väga palju muudat-, muudetud just kompromisside kaudu. Nende kohta laekus väga palju muudatusettepanekuid ja siin me e, üritasime kokku leppida. E, ka tehnilistes spetsifikatsioonides ja raudteetranspordis artiklis kaksteist, kolmteist ja nelikümmend viis on väga palju muudatusettepanekuid tehtud ja tähtis on, et kuidas me sõnastame nüüd artiklit, oleks kooskõlas Euroopa raudtee äh, õigusaktidega ja Euroopa ühendamise rahastu äh, dokumendiga, nii et need asjad on äh, kõik omavahel seotud ja käivad käsikäes. ja me üritasime tagada, et ka isoleeritud eraldiseisvaid võrgustikke korralikult arvesse võetaks, sest see oli meie kolleegide südamed ja me üritasime veel viimistleda teksti just selle koha pealt, mis puudutas isoleeritud võrgustikke, eraldiseisvaid võrgustikke. E, ja me oleme aru saanud, et mitte kõik kolleegid ei mõista seda mõistet isolated networks ühtemoodi ja sellepärast oli vajagi teksti pisut muuta ja nägime siin ette ka mõned erandid, mida taotleda ja lõpetuseks me suhtusime suure tähelepanuga ka artiklisse seitseteist, kus käsitletakse merekiirteid. ja mida me nüüd üritame saavutada oma kompromissettepanekutega? tähtis on, et ei tekiks mingeid uusi spetsiifilisi nõudeid meie tekstiga. sest Äh, see ei läheks kokku praegu kehtivate õigusaktidega nendes valdkondades. ja siin viidati ka mitmepoolsetele aruteludele ja me oleme siingi mõned aspektid sisse pannud. Äh, te näete, et äh, siin on ka merenavigatsiooni kohta uued ettepanekud. Donau riigid, kolm Donau komiteed, nendel ongi viide siin sisse läinud ja see on väga heaks aluseks. sest see on midagi, mida kõik saavad aktsepteerida. ja veel kui me vaatame head navigatsiooni staatust, siis äh, tähtis on silmas pidada, mida meie üritasime siin saavutada. me üritasime äh, kompromissettepanekutes viidata äh, EGM-ile ja Donau ministrite kohtumisele. sellest on juttu seitseteist kolm BA-s ja tähtis oli, et me ei kaotaks oma ettepanekutega silmist sidusust ja järjekindlust. nii et esimest korda me nüüd tegelesime ka nende väga tähtsate kriitiliste artiklitega ja esitasime kompromissettepanekuid nende kohta, nii et me nüüd ootame huviga eh, edasisi arutelusid homme toimub meil järgmine variraportööride kohtumine ja kaheteistkümnendal detsembril tuleme variraportööridega veel kord kokku, selleks et koostada lõpptekst juba ja arutada läbi need lõpp-probleemid ja kaheksateistkümnendal on juba siis ilus ja korralik dokument, mida loodetavasti kolleegid saavad toetada, aga seni äh, nii toimuvad arutelud edasi ja meil oleks suur heameel, kui me saaksime teilt võimalikult palju konstruktiivset toetust. ma tänan, härra Ertug, mul on hetkel järgmised sõnasoovised. proua Bilbao, Kraamer, Alcatrui, Birker, Ayala. Mr Savarama, Mr De Grandes, is anybody else? Because the more that goes on. nii, nüüd on proua Senelova palunud nüüd proua Lichtenberger, härra Kuhn, härra Udias, Ukias ja härra Bernien. kümme sekundit kõigile. neliteist sõnasoovijat, kaks minutit saab iga sõnasoovija kõneajaks. nii et alustame proua Pilbaost Gracias, presidente, y además... Eh... suur tänu. Eh, ma tänan eh, raportööre, meil on olnud väga tihe koostöö ja oleme sõlminud mitu kokkulepet ja seda kõikides küsimustes ja igatahes mõned meie kompromissettepanekud läksid arvesse. ja alles on jäänud see metoodika, mida komisjon algselt kasutas ja ajakava tahtsime me ka puutumata jätta ning me oleme tugevdanud Euroopa lisandväärtuse kontseptsiooni oma muudatusettepanekutega prioriteetidesse ja e, piiriülesed aspektid ja parem juhtimine ja regionaalsete ametiasutuste parem kaasamine ja vajadus koordineerida tegevusi kõikidel tasanditel. Need on need kompromissid, eh, mis on saavutatud. Eh, meie fraktsioon on nendega päri. ja me peame teist kompromissi võib-olla veel põhjalikumalt analüüsima, aga tahan lõppkokkuvõttes öelda, et me oleme positiivsed, et ajakava on alles jäänud, metoodika on alles jäänud ja me loodame, et suudame kokku leppida ettenähtud ajakavas. ja me oleme nõus ka selle viitega siseveeteedele. ja ma ei tea, kas on siin mingeid arenguid, aga ma praegu rohkem ei ütleks. ma tänan, härra Kraamer suur tänu koordinaatoritele tehtud töö eest. aga probleemid on meie jaoks endised, me tahame, et hinnataks keskkonnaalaseid kriteeriume. meil on vaja teada, millised on lõpparvud, vastasel korral võib juhtuda, et kõik läheb kaks korda rohkem maksma ja kaks korda rohkem kulub kõigi teostamiseks aega ja tähtis on olla võimalikult tõhus ja võimalikult kiiresti väiksema rahaga ära teha. nüüd see piiriülesed eh, infrastruktuurilõigud, jah, see vajab täpsustamast ja tähtis on ka, et meil oleksid ühesugused kriteeriumid kõigil kasutusel, nüüd puuduvad lülid, tähtis on, et prioriteet oleks raudteel, aga kui uusi infrastruktuure juurde luuakse, peab kõik olema eh, ratsionaalne, sest siin on meil ju tegemist ju seadmetega ja tuleb jääda äh, alati oma mõttelaadis roheliseks, kui tehnikaga tegemist on. ja nüüd need, see navigatsiooni teema ja öö, mm, navigatsioon jõgedel tähtis on, et jõed oleksid navigeeritavad eh, täiel määral, aga kas see on saavutatav? ma arvan, et see ei ole realistlik ja sellisel juhul tuleb osa vedudest üle viia raudteele. nüüd see kahekümneprotsendiline eh, heitmete vähendamine transpordiks aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, igatahes muudatusettepanekud oleme me teinud. tähtis on, et me just paneksime rõhku piiriülestele eh, lõikudele, aga siin ei räägita mitte midagi jalgrattateedest, siin tahetakse viitkümmend tuhat koridori, aga ärge unustage jalgrattateid, jah, ja, ja Bulgaaria ja Rumeenia vahel sillad üle Donau. aga tähtis on, et seal oleks ka olemas jalgratturite rajad, see on ka tähtis aspekt, sest selle, kui me neid ei hõlma, siis me anname käest terve rea võimalusi. ja palun pange see minu soov teksti kirja mõned liikmesriigid on minuga ühendust võtnud ja palunud, et ma kaitseksin seda. see ei ole ainult rohelistel südamel, et jalgrattateised ehitatakse, see on kõigi mureks. härra Al-Kadri. Eh, ehm, suur tänu. ma teen lühidalt. kõigepealt tahan tänada meie kahte kaasraportööri ka selle eest, kuidas nad töötasid, nad on olnud väga sallivad ja teinud häid ettepanekuid kompromisside saavutamiseks. ja tähtis on loomulikult, et me jääme kindlaks sellele metoodikale, milles me kokku oleme leppinud. aga samas eh, on meil ka väikene manööverdamisruum. Eh, eh, ja me saame ära kasutada need konstruktiivsed ettepanekud, mis kolleegidelt on tulnud. ma saan aru, et mitte kõik ei saagi olla sajaprotsendiliselt kõigega rahul, mis siin kirjas on ja mõned on pettunudki, aga e, kui te vaatate seda kõike koos, siis te näete, et see kompromisside pakett on päris hea. on terve rida küsimusi, millega saab veel tegeleda lähipäevadel ja see on hea. nüüd need siseveeteed, siin on äh, üritatud arvesse võtta selle sektori muresid ja samas ka arvestada keskkonnakaitse eesmärke. ja ma usun, et lähinädalal tuleb selle teemaga veel edasi töötada ja kaheksateistkümnendal detsembril, kui tekst läheb hääletusele, et siis on meil ka laiapõhjaline konsensus parlamendis teksti toetuseks. ja siis saab astuda järgmisi samme. tähtis on, et Euroopa lisandväärtus oleks suur. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich bedanke mich auch bei den beiden äh, Berichterstattern. härra Birker. jah, ma tänan, minagi tahan tänada kahte raportööri väga pädeva äh, töö eest ja suure koostöövalmiduse eest. lihtsalt tahaksin peatuda kahel punktil kompromissartikkel viis osas. see puudutab planeerimist ja ka seda, et on vaja kodanikelt nõusolek saada projektidele ja loomulikult see puudutab liikmesriike, kes peavad planeerimisega ennekõike tegelema. tuleb arvestada kohalikku eripära ja rakendada tuleb ka ettevaatusabinõusid, kui midagi ehitama hakataks. seda ei tohi liikmesriigid unustada ja alati peab mõtlema selle peale, et võib olla ka alternatiivseid lähenemisviisi, kui asi läheb rakendamiseks ja hakatakse mõnda uut võrku rajama. ma arvan, et see on väga mõistlik lähenemisviis, eriti seal, kus on tihedad asustatud alad, kui ja kui tegemist on turismipiirkondadega. nii et äh, peab kindlasti mm, äh, mõtlema minu muudatusettepaneku kakssada seitsekümmend viis peale, mis just seda teemat käsitleb ja eriti vaadake selle teist osa, seal öeldakse, et liikmesriigid vajaduse korral äh, kui on olemas mingid spetsiifilised ehitusnõuded, siis tuleb välja pakkuda ka alternatiivseid võimalusi. see on loogiline tuletis sellest, mida me taotleme. tähtis on, et inimesed, keda kõige rohkem need projektid puudutavad, ka aktsepteeriksid öö, muutusi plaanides, sest kodanikud tuleb kaasata. ja nii, et ma palun võtke mõlemad minu ettepaneku osad arvesse. Uh, ma tänan. ma loodan, et te olete sama suuremeelne minuga, nagu te olite härra Kraameriga. mul on kaks minutit, mis te mulle lubasite. paar sõna. härra Ertug oma märkustest rääkis sellest, et kuidas eh, viia Dexten programmides eh, eh, kooskõla olemasolevate õigusaktide tekstidega. ja ma mõistan, et härra Ertuk üritab siin sellist joondamist, ühtlustamist saavutada, aga samas on see suht keeruline ja ma usun, me peame nüüd tehniliselt mõtlema selle peale, kuidas eh, seda kõike saavutada, seda enam, et eelarve on pingeline ja kui me loeme härra Roan Rompuy ettepanekut eh, möödunud kuu lõpust eh, eelarve arutustelt, siis te peate selle peale mõtlema, et ka kas TNT ikka on realistlik, kui ma nüüd vaatan kompromiss ettepanekuid, siis minu arvates paljud neist on head, aga samas on siin üks tendents. nagu te teate, mina olin raportöör eelmiste TEN programmide osas ja terve rida pro-, kompromisse mulle näivad niisugused eh, kõigi meele järgi olevad kompromissettepanekud ja siia on kõik ideed nagu kokku kuhjatud, aga samas oleks võib-olla mm, laiemalt defineerida see, mida me tahame TNT-st, nii et sisuliselt me peame olema realistid, et kuivõrd me ikkagi suudame need erinevad projektid ellu viia, nad välja arendada ja arvestama peab kindlasti eelarve pingelisusega ja siin varem räägiti sellest, et on vaja rõhku panna Euroopa Liidu lisandväärtusele. jah, sellest kogu aeg räägitakse ja samas ei koondata tähelepanu sellele, mida need sõnad siis ikkagi tähendavad. nii et kui me siin oma arutelus neid mõisteid kasutame, lisandväärtus, siis samas tihtipeale on tegemist asendusprojektidega, mitte väärtust lisavate projektidega selles kontekstis siin ja veel üks asi, minu aastatetagune kogemus on mulle näidanud, et eh, meil on väga palju muudatusettepanekuid alati lisade kohta, aga ma kutsuks üles ettevaatusele, sest ma olen tunde ja tunde sellega tegelenud seitse aastat tagasi või oli see hoopis kaheksa aastat tagasi. ärge sellega tegelege, sest iga kord, kui te üritate lisa muuta, siis tegelikult tähendab see, et üritate ühte asendada teisega ja veel anda uusi prioriteete ja see on niisugune ringis, ringi jooksmine viimase programmiga, ma just selle läbi kõik tegin ja sellepärast olgem ettevaatlikud, kui me tahame lisasid sisuliselt oluliselt muuta, see lihtsalt ei ole realistlik, tänan. Was... tänan, härra Bradburn, ma olin ka suuremeelne teiega, jah äh,, proua Bilbaul äh,, olen ma võlgu ühe minuti härra Debaka, Debaker um,. Ehm, ik wil eerst de, de rapporteur en schaduwrapporteurs bedanken voor het uh, goede werk. Suur tänu. Ma tänan raportööre ja variraportööre tubli koostöö eest. Öö, öö, öö, Euroopa ühendamise rahastu ühe raportöörina mm, siin ma tahaksin just rõhku panna koostööle TNT vallas, sest sama on aktuaalne ka Euroopa ühendamise rahastu koha pealt ja kõik see puudutab ju rahastamist ja me peame realistideks nende projektide puhul. ma ei saa puuduta kõiki kompromisse, aga on üks teema, mida ma tahaksin käsitleda ja see on lisades. ja puudutab siseveeteesid. ma olen rääkinud variraportööridega ja kaasraportööridega juba sellest, et vaja selgitada, neid eh, nimekirju, mis puudutavad just siseveeteesid, siin on terve rida aspekte, mis on ebaselged. meil on meresadamad, aga ei ole jõesadamad alati ilmtingimata. ja näiteks mm, olevat üksmeelsus, et need sadamad tuleb ka sisse panna, aga selle kohta siis peaks olema eraldi kompromissettepanek. ja nüüd kompromiss artikkel seitseteist, kolmanda lõike punkti A kohta ja neljakümne teise artikli kohta. loomulikult me peame praeguseid keskkonnaalaseid õigusakte nende puhul arvestama, aga me ei taha, et keskkonnamõjude hindamisega hakkavad asjad liiga venima tulevikus. ja eelmised kõnelejad ka juba rääkisid sellest ja ma tahaksin samuti öelda, et siin näiks olevat tendent Äh, panna teksti sisse igasugused võimalikud erandid, mõned on väga tehnilised, mõned on lihtsalt äh, sellised äh, rahvuslikud ühe või teise riigi huvides, aga ei saa liiga palju viiteid panna sisse liikmesriikide eripärale, eriti kui me räägime siin üle-euroopalisest lisandväärtusest. üks minut viiskümmend kaheksa sekundit, suurepärane tulemus, härra De Backer. proua Ajala kaks minutit. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Sí, en primer lugar agradecer a los dos ponentes el trabajo. ma tänan. ma tahan tänada kahte eelkõnelejat tehtud töö eest ja tänan kompromisside eest. ja eriti meeldib mulle see ettepanek, mis puudutab revideerimisklauslit artiklit viiskümmend seitse, läbivaatamisklausel seal on meil nüüd hea alus kompromissiks ja see puudutab prioriteetseid projekte. Neid projekte, mida me mitmetel põhjustel ei ole veel suutnud hõlmata läbivaatamisega, nii et suur-suur tänu teile selle eest. nüüd koostalitlusvõime määratlus, seegi peaks siin sees olema ja see on väga huvitav teema ja seondub ka lisadega ja lisade muutmisega, võib-olla seda te ei aktsepteeri, aga meie kolleegid tegid sellekohaseid ettepanekuid ja loodetavasti õnnestub ka siin midagi ära teha. siin ma pean silmas Viigo sadamat näiteks ja teisigi perifeerseid alasid, kelle jaoks see on aktuaalne. nüüd eh, kompromissmuudatusettepanek lisa üks kohta. Eh, siin on need maanteed, mis põhivõrku tahetakse lülitada. Eh, aga siin on me soov osa nendest mõned osad nendest maanteedest lülitada ja selleks on oma metoodika, kuidas neid osasid, lõikusid määratleda. tahetakse mingid konkreetsed jupid integreerida põhivõrku. nüüd muudatusettepanekud. mõnedel nendel on numbrid juures, aga mõnedel mitte. mis vahe siin on? proua Lichtenberger, kaks minutit ja herzlichen Dank ähm,. generell. suur tänu. ma juhiks tähelepanu sellele, et möödunud aastal oli meil raport üle-euroopaliste võrgustike kohta ja mina olin selle autoriks. ja me saavutasime selle vastuvõtmisel suure konsensuse. kui me vaatame nüüd, millised kavatsused ja eesmärgid seal olid. nimelt me koondasime tähelepanu kõige tähtsamatele aspektidele selleks, et parandada ühendusi sõlmpunktide vahel ja siis ma tahaksin tuua mõned näited, mis meil tookord veel vajaka jäi ja lahendamata jäi, millest me nüüd üritame seekord üle saada. kui me vaatame juurdepääsuteid, siis tähtis on tagada, et me ei raiskaks ära kahte kolmandikke rahalistest vahenditest nendel eesmärkidel. piisab sellest, kui lugeda Saksa ajalehti, sealt me loeme, et juurdepääsuteed Zürichile elektrifitseeritakse alles aastal kaks tuhat kakskümmend. huvitav, mis siin toimub? järjekordselt eh, kogu selle asja juures me peame mõtlema ikka, et me ei hakkaks siin suuri katedraale kirikusse, eh, suuri katedraale kõrbesse rajama, vaid ikkagi, et asjad oleksid omavahel projektid oleksid omavahel seotud ja juurdepääsuteed on ülimalt olulised. kui ma vaatan, mis toimub Šveitsis ja Itaalias, siis Šveitsi tunnelitele juurdepääs pea puudub. jah, on igasuguseid võimsusi rajatud, mida aga ei ole võimalik Alpides üldse ekspluateerida, kasutada, sest teisel pool Itaaliast midagi äh, ei ole, mis seda võimaldaks. ja ei ole selliseid valgeid elevante või katedraale kõrbesse vaja rajada. jah. Äh, Heraklioni lennväli on tähtis turismi ja teisigi tähtsaid turismiobjekte um...? härra Savamaa, äh, Sarvamaa, tahtsin äh, toetada seda, mida ütles härra Ertug sissejuhatavates märkustes, me peame väga selgelt väljendama ennast siin, me räägime siin ainult tehnilistest spetsifikatsioonidest, kus artiklis kolmteist äh, seletakse asi iseennast, et mida need isoleeritud võrgustikud tähendavad artiklis nelikümmend viis, aga kui meil ei ole kõike põhjenduspunktides ära toodud, siis mul tekib mure, et lõige kaks punkt A raudteetranspordi infrastruktuur välja arvatud isoleeritud võrgustikud, me peame siin selgemalt välja tooma, mida see tähendab, et kõik teaksid, millest me räägime. aitäh ja minu ühe minuti kõneaega võite te annetada proua Bilbaole. aitäh, proua Bilbaol on lõpuks nii palju kõneaega härra De Grandes, palun, kaks minutit. aitäh, eesistuja, teen võimalikult kiiresti, et mitte korrata juba öeldud, esiteks äh, äh mida ütles äh, proua Ayala, ma tegelikult ei toeta proua Bilbao seisukohta ja tahan ka tänada raportööri tema töö eest härra Komotsakost eriti, sest tema on olnud väga paindlik erinevates küsimustes ja lõpetuseks hoolimata tehtud äh, tööst, pean äh, mõtlema selle väärtuse peale, ma ei saa tegelikult öelda, et me oleme rahul selle lõpptulemusega, peame muudatusettepanekute üle veel mõtlema. aitäh! härra De Grande, proua Senhalova, palun! aitäh! eesistuja, väga lühidalt tahaksin lihtsalt mainida kolme punkti, mis puudutavad kolme muudatusettepanekut. kõigepealt aga tahaksin tänada mõlemat raportööri nende töö eest kompromissmuudatusettepanekutega. konkreetselt tahan tänada artikli kolm punkt E kompromissi eest, mis tõesti selgitab, mis peaks olema Euroopa lisaväärtus ja see on minu arvates just äärmiselt oluline. ja tahaksin mainida ka artiklit seitseteist ja kompromissi, mis on tehtud seal ma tänan selle pingutuse eest, mille kaasraportöörid on teinud, aga minu arvates me peame olema selged ja jääma hetkel kehtiva seadusandluse juurde, mis puudutab keskkonnakaitset, bioloogilist mitmekesisust ja mitte hakkama kuidagi subjektiivselt asju hindama, see oleks tõesti, sellest oleks tõesti kahju ja siis artikkel viiskümmend seitse, seal, seal tehtud kompromiss äh, siin ma ilmselt eh, esitan mingisuguse sobivama sõnastuse, nii et me saaksime eh, arvestada ka igasuguste piiriüleste eh, protsessidega, mis olid esialgses kaks tuhat kümme TEN projektis. härra Kuhn, palun. aitäh, härra esimees, tahaksin samuti tänada raportööre, minu arvates nad on teinud suurepärast tööd. Nende poolt tehtud otsused on üsna loogilised ja vaadates eh, TENS-i eh, versus varasemas süsteem, süsteemiga on lähenemine parem, meil on eh, võrgustik olemas ja tuumvõrgustike kriteerium, valimise kriteeriumid on olemas ning tuumsadamate valimise kriteeriumid, neil on siin oluline roll mängida Äh, me oleme siin kuulnud erinevate aspektide kohta, kui me äh, mõtleme transpordi kavandamise peale ning peame siin mõtlema selle üle, millised on takistused, on põhilõunaühendused, on äh, siin vesi, veed, mida tuleb ületada, kui me vaatame Alpe, siis sealt alt lähevad tunnelid, aga peame samas ka tagama, et me tulevikuks liiga suurt koormat ei sea me räägime et, et kakskümmend protsenti suureneb äh, äh, liiklus järgmiste aastate jooksul, me peame, tahame vähendada äh, süsinikuemissioone, ka mürasaaste on suur, neid kriteeriume tuleb arvestada, me ei saa lihtsalt öelda, et lähme Rotterdami kaudu Reini pidi ja seal peaks säilima Euroopa heaolu, me peame laienema ka Ida- ja Lääne-Euroopasse, seetõttu on need äärmiselt olulised ja siis Aadria mere sadamad, Skandinaavia, seal on igasugused võimalused Rostocki, Hamburgi, Gdanski kaudu ja siin on ka igasugused olulised aspektid, mida tuleks arvesse võtta, meremaanteed, mul on hea meel, et e, sellega arvestasite, ma usun, et paneme siin kokku üsna võimsa võrgustiku, puudu on e, veel veidi rahasid, mis on jah, loomulikult üsna oluline, kui me hakkame rääkima eelarvetest e, ning, ning arutama seda, mida meil seal vaja on. aitäh! näen, et härra Ugias, palun. aitäh, härra esimees. soovin tänada meie kahte raportööri ning ka variraportööre selle pühendumise eest, mida nad on üles näidanud ja ettepanek on minu arvates tasakaalustatud nii et siin, siia on kaasatud ka muudatusettepanekud, mis on vastavuses selle metodoloogilise alusega, millest me alustasime. see ei ole kindlasti olnud lihtne. loomulikult äh, on ähm, äh, mõned meist tahtnud siia asju lisada igasuguste infrastruktuuride, piirkondade kohta, aga see oleks viinud asjad liiga kaugele. Äh, siin laua ümber ilmselt oli ka pühakuid, kes konkreetseid huvisid ei hakanud läbi suruma, aga asi on tegelikult ikkagi üldistes huvides. ja ettepanek on oluline, sest see näitab, et äh, on olemas äh, äh, üleüldine kõikehõlmav projekt ja ollakse üsna rahul ka muudatusettepanekutega, mis muudavad süsteemi selgeks. aga see ka parandab ettepanekut, see integreerib süsteemid sidemetega suuremate saartega, näiteks Kreeta, Sardiin ja Heraklion. nii et äh, tahan väljendada oma rahulolu, toetan ettepanekuid. aitäh, härra Udžes. ja lõpetuseks härra Benjon. ja mul ei tohiks tegelikult minna nii kaua. esiteks äh, see kümnemeetrine turvapiir, ma ei ole päris kindel, kust seda kümmet meetrit mõõdetakse, aga selle kohta on mulle väljendatud kahtlust. et see, seda tegelikult rakendada oleks keeruline, sest et me pole täpselt suutnud paika panna, mis need täpselt on. nii et kui oleks veidi rohkem võimalik selle kohta informatsiooni saada, siis äh, hea meelega kuulaksin. teine punkt puudutab RTMS-i. toetan Äh, täielikult ERTMS-i rakendamist, äh, tuleks äh, veidi paindlikkust üles näidata selles osas, millised on riiklikud kasutusevõtu ajakavad ja see peaks olema mõistlik. kui meil tekib programm, mida ei ole võimalik kasutusele võtta, siis see muidugi ei oleks mõistlik, mõistlik, aga kui riiklikke Äh, programme, riiklikke programme võiks saada märkimisväärselt muuta, kui see tegelikult selle põhimõttega siiski kokku jääb ja seetõttu peaks siin veidi paindlikkust üles näitama. ja kolmandaks äh, on mul probleeme tekstiga äh, artiklis nelikümmend üheksa, siin öeldakse, et raudteevedude koridoride ühteviimine peaks olema vastavuses tuumvõrgustiku koridoride ühtlustamisega, kas, mida see tegelikult tähendab, kas see tähendab seda, et et kui teie kaubaveokoridor algab ja lõpeb samas kohas, aga ei ole seal vastavuses kümne kilomeetri osas näiteks kahesaja kilomeetrisel lõigul, siis see tähendab seda, et me peame hakkama seda ümber ehitama. kui me seda tegelikult sõna-sõnalt tõlgendame, siis võib osutuda võib see osutuda märkimisväärseks raisatud investeeringuks ja hetkel tundub tõesti, et see nõuab äh, veidi rumalaid ümberehitusi, kus see tegelikult vajalik ei ole, aga tegelikult võib see tähendada hoopis midagi muud, aga selline mulje jääb. nii et kas see saaks äh, vähemalt äh, kirja niimoodi, et see kõlab mõistliku ettepanekuna? aitäh, vastuseks küsimusele loomulikult on tegemist äh, raudteeküsimusega, millele ma peaksin vastust teadma, see on vahemaa, mis on rongi lõpu ning selle ääre vahel, nii et oleks kümnemeetrine vahe, et need rongid üksteisele vastu, külje pealt vastu ei läheks ja sealt tuleb see kümnemeetrine ja omalt poolt tahaksin äh, tänada kaasraportööre nende poolt tehtud töö eest, tean, et nad on teinud äh, rasket tööd, nad on kogu aeg rääkinud mulle sellest, äh, kaugele nad on jõudnud, tahan tänada ka variraportööre nende poolt tehtud pingutuste eest, tean, et ees on veel mõned kohtumised, enne kui me, koosolekud, enne kui me hääletame ja ma olen kindel, et me suudame saavutada hallatava hääletusnimekirja minu õudusunenägu on haldamatu hääletusnimekiri ja tuleb tagasi selle juurde, mida ma alguses ütlesin, härra Bradburnil oli täiesti õigus seda tõstatada, ka proua Lichtenberger selle tõstatas. mina mäletan esimest NT hääletust üheksakümnendate algusel. Äh, kas see oli jõulu äh, soovide nimekiri, jah, see oli kas kõigi jaoks kas on oht, et meil tekib ka siin selline jõulusoovide nimekiri, siis jah, see on olemas täiesti, seda üritame me vältida ja me, ma vajan teie abi selleks, et seda saavutada. Äh, me teame metodoloogiat, millega me töötame, kui see sobib selle metodoloogiaga, siis äh, on raportöörid äh, väga hästi selle kompromissi lisanud, kui see no metodoloogiaga ei sobi, siis minu arvates on nad täiesti õigustatult öelnud, et see ei peaks siin sees olema ning seetõttu ei peaks seda ka hääletama. või et kui kompromiss võidab, siis see peaks äh, ära kukkuma. nii et äh, tahtsin tõesti paluda, et te aitaksite mul seda hääletust läbi viia. ja ma unustasin, et te olite variraportöör ja ma ei andnud teile sõna, nii et annan äh, teile siiski ühe lisaminuti proua Pilbo. luban teile, et oluline asi ei ole mitte kõneaeg, vaid see, mida selle aja jooksul öeldakse. aga aitäh igal juhul. ma tegelikult ei saanud aru härra De Grandese sõnavõtust. me oleme teinud koostööd raportööridega, vähemalt meie fraktsioonis, nendel nelja koosoleku raames, mis puudutab metodoloogiat, ajakava, lisaväärtust ning uue Euroopa taseme juhtimise sisseviimist ning seda kohustust vähemalt oleme me üritanud äh, koostada tõsist ettepanekut. tahtsin äh, lihtsalt öelda nende paari minutiga, et äh, olen nõus ja toetan tehtud tööga ja olen nõus ka nende kompromissidega, mille me oleme saavutanud. see ongi kõik. härra De Grandes, kas te tahate vastata, et teid nimetati nimepidi, nii et teil on selleks õigus, nii et see sõltub teist. aitäh! suur aitäh, ma tõesti öö, öö, Äh, tänan, proua Pilpatama proteste, ma ei taha siin praegu diskussiooni alustada, aga lihtsalt äh, ja härra De Grandes kasutas äh, hispaaniakeelset vanasõna, aga kahjuks see tõlkest läbi ei tulnud Last time I used an English proverb. viimati, kui ma kasutasin ingliskeelset vanasõna, et pahandasid tõlgid minuga tõsiselt, nii et jään praegu selle juurde, ütleb härra esimees. ja ma võtan sõna väga lühidalt, ütleb komisjoni esindaja. tänan raportööre nende poolt tehtud töö eest ning eh, kinnitan üle, et komisjon on alati valmis eh, eh, edasiseks tehniliseks tööks, kui selle järele vajadust peaks olema seda, nend-, siis äh, koosolekutel, mis leiavad aset kuni kaheksateistkümnenda detsembrini. aitäh, härra esimees! raportöörid, kõigepealt härra Komotsakas. suur tänu! kõigepealt tahaksin öelda järgmist. kompromissmuudatusettepanekud on täpselt sellised äh, nagu nende nimetus äh, vihjab, nad on kompromissid, kõik ei saa sada protsenti seda, mida nad soovivad, muidu ei olekski tegemist kompromissidega, eks ole. ja just nimelt sellepärast äh, oleme me näinud nime, vaeva erinevate seisukohtade ühe, ühitamise kallal ja tekstides on, on kajastatud erinevad äh, seisukohad, oleme püüdnud anda endast parima, et äh, erinevaid mureküsimusi, legitiims-, legitiimseid mureküsimusi arvesse võtta, aga me oleme seda teinud äh, lähtuvalt meie ühisest lähenemisest ja kui keegi ei ole päris rahul, siis teie kaasraportöörid ei ole teinud võib-olla oma tööd piisavalt hästi ja mis puudutab äh, roheliste südameküsimust, äh, jalgratast, äh, jalgratas on tõesti üha tõhusam transpordiviis, transpordimoodus, nii et sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, jalgratas on transpordiliik, mis äh, on üh-, ühtaegu nii sportlik tegevus kui ka aitab meil äh, mitmekesistada transpordisüsteemi. ja ma kutsuksin üles kõiki Saksa kolleege tulema Heraklioni ja, ja püüd-, kus, kui ja siis võite ise proovida jalgrattaga Kreeta saarel sõita. ja mis puudutab jalgrattateede võrgustikku, ütleksin järgmist. oleme võtnud arvesse asjaolu, et jalgrattateede võrgustiku väljakujundamiseks oleks vaja parandada turvalisuse dimensiooni. Äh, jalgrattateede puhul on olulised ristmikud, ristmikute turvalisus ja ma arvan, et kõik saavad aru sellest, et et teedekaarti muuta on väga keeruline äh, selleks, et äh, lisada sinna jalgrattateesid kõikjale. me ei ole iseenesest jalgrattateede kui ähm, ja jalgratta kui transpordiliigi vastu Äh, äh, me tahame minna märksa kaugemale, me püüdleme märksa ambitsioonikamate eesmärkide suunas, aga kõik sõltub ka rahastamisest. sellises olukorras, kus meie rahastamise vahendid on piiratud, oleks siiski veider äh, lisada siia veel täiendavaid töid, mille rahastamiseks, nagu me teame, pole meil vahendeid me ei saa kõike saavutada korraga. me teeme ettepaneku seadusandliku teksti kohta, mis ei käsitle ju mitte ainult jalgrattateesid. me peame keskenduma ambitsioonikamatele eesmärkidele ja me vaatame oma tegevusi üle juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis me saame jätkata arutelu äh, jalgrattateede teemadel. ma arvan aga, et praegusel hetkel jalgrate, jalgrattateede võrkudesse, üle-euroopalistesse võrgustikesse kaastamine on mõeldamatu ja mis puudutab teie ettepanekuid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta, kuulasin väga tähelepanelikult, mida teil oli öelda, millised on väiksed muudatused, mis tuleb arvesse võtta, et teie muresid, murede eest hoolt kanda. sada, muudatusettepanek sada seitsekümmend viis. praegusel hetkel me ei saa seda äh, siia integreerida, kuid me kat-, me peame seda meeles ja katsume seda kuidagi äh, teha edaspidi. Äh, meil on olnud väga põhjalikke läbirääkimisi erinevuste teemade üle, me oleme näidanud kõik üles oma suurt vastutulelikkust ja oleme nüüd jõudnud ähm, äh, olukorda, kus kõik on pidanud kor-, oma, oma seisukohtadest taganema ja ma arvan, et põhiküsimuste osas oleme, on meie arutel, aruteluga juba ühele poole jõudnud ja nüüd me oleme jõudnud teiseste küsimuste juurde ja katsume nüüd siis ka nendes küsimustes anda endast parima, et tupikseisudest välja tulla. Äh, mis puudutab äh, kataloogide küsimust, äh, siis seda tuleb ka teksti veel sisse viia ja kompromiss tuletan teile meelde, on kompromiss, kõik kolleegid peavad tegema tööd kompromissi vaimus, et me jõuaksime ühiselt parima võimaliku tekstiversioonini. ma rääkisin siin erinevatest kompromissmuudatusettepanekutest, rõhutades kompromissi äh, just sellepärast, et meil on mõned päevad, aga me peame lõppkokkuvõttes ühiselt jõudma hea tekstini. härra Ertug, palun. aitäh, härra esimees ja aitäh, daamid ja härrad, teie panuste eest. tahaksin lihtsalt äh, otsad kokku võtta veidi ja arutada seda, kuidas asju ajada. härra Birker, teie rääkisite äh, muudatusettepaneku kaks, seitse, viis teisest osast, meil on äh, see äh, sisemine diskussioon ees, anname teile teada, milline on järeldus, härra De Backer rääkis sisesadamate nimekirjast, härra Komandsak just vastas sellele punktile, ütleksin lisaks veel, et meie eesmärgiks on tagada selgus siin küsimuses, nii et kõik riikides nagu Holland või Belgia teaksid, mis toimub. keeruline on täpselt näha, milliseid sadamaid äh, siia kaasata kavatsete. Ta-, tahame selle punkti kaasata, see puudutab mitte ainult sisesadamat, vaid ka raudteeterminale ning lennujaamu. aga kõige olulisem asi on selgus. Äh, minu kolleeg äh, proua Jelle Sender rääkis äh, selle äh, Connecting Roots äh, küsimusest, mis ei olnud mulle päris selge, ta rääkis siin äh, raudtee koostöövõimest, need on artiklid kaksteist, kolmteist ja nelikümmend viis, peame selle üle mõtlema ja homme ehk saame arutada seda ka variraportööridega ning minu arvates see oleks ka teile sobiv. me ei ole seda küsimust veel täielikult paika pannud. lisade osas tahaksin öelda, et Äh, lisa peaks olema, äh, kindlasti teenima selguse eesmärki, me ei taha äh, Euroopa ühendamise rahastu teemadesse sekkuda ja tahan, et see ka väga selgelt välja tuleks. proua Lichtenberger rääkis sidemetest, ma ei ole selles küsimuses päris selge, räägin sellest komisjoniga ja küsin nende käest, milliseid Äh, seoseid siin tegelikult silmas peeti. härra Komatsakas äh, osaliselt vastas sellele, see mis puudutab põhjenduspunkte ja teksti, siis pean tunnistama, et äh, oleme keskendunud õiguslikule tekstile ning tahtsime kiiresti edasi minna ja hääletuse puhul me peame ilmselt täpsemalt paika panema põhjenduspunktis, et nad oleksid vastavuses tekstiga. härra Penn on rääkis äh, lõpus midagi äh, kaubaveokoridoride sünkroniseerimisega tuumkoridoridega ning võin teile öelda, et hetkel töötame selle nimel, et äh, saada paika täpselt sõnastatud, selgelt tuleks välja, mida siin silmas peetakse ja mida see sünkroniseerimine tegelikult peaks tähendama. ja lõpetuseks saan ainult tänada meie esimest härra Simsonit, et ta selle punkti tõstatas ja tahaksin paluda, et te kõik suhtuksite mõistvalt sellesse, et me ei mingisugust soovide nimekirja regionaalsel või riiklikul tasandil koostama ei hakka, saan aru, et on äh, nendest, nendelt tasanditelt tule, tuleb päris suur poliitiline surve, aga oleme siiski äh, läinud juba päris kaugele ses osas, et näidata üles paindlikuks, paindlikkust, oleme üritanud äh, kõike seda võimaldada, aga eesmärgiks peaks siiski jääma see, et tegemist on Euroopa Liidu tasandil seadusandlusega ja sellest me ka lähtume. ja härra Simson, me ei luba seda, et sellest saaks nagu jõulusoovide nimekiri, jääme oma metodoloogia juurde, aga kindlasti kahe, järgmise nädala jooksul hea meelega oleme valmis teiega vestlema. aitäh, härra Ertug! Well, can you talk, talk to each other? Talk to each other. Well, it's always important. Uh, the Tran Committee votes meie komisjon hääletab kaheksateistkümnendal detsembril, meenutan teile. ja see peaks jõudma, hetkel on paika pandud, et see jõuab jaanuari täiskogu ette aga kõigepealt siis komisjonis kaheksateistkümnendal detsembril. jällegi aitäh, tänan äh, variraportööre, äh, raportööre uuesti selle eest, et nad äh, kõik selle läbi töötasid ning mingisuguse korra üritasid luua selleks ajaks, kui me hääletusele jõuame. aitäh! päevakorra järgmine punkt on äh, aasta kaks tuhat üksteist üldine eelarve osa kolm, proua Duranti arvamuse ettepanek. Si, monsieur le president Äh, suur tänu okay.. aga Isabel, ennem kui sa pihta hakkad, kui inimesed siit lahkuvad, siis palun lahkuge vaikselt, kui teil on omavahel vaja läbi rääkida, siis tehke seda meie koosolekusaalist väljaspool. kas teil on siin kodukorraline küsimus? jah, suur tänu. ma ei tahaks siin hakata arutelu veel edasi lükkama, aga võib-olla oleks tore, kui kolleegid, kes tahavad aidata, ja ka omalt poolt panuse teha, siis äh, seda ka teeksid, sellepärast et komisjon on püüdnud äh, loomulikult omalt poolt äh, sünergiat tagada ta, ta, ta, ta kahe erineva teemavaldkonna vahel, kolmanda ja neljanda päevapunkti vahel ja, ja, ja nii edasi. võib-olla võiksime neid kõiki punkte koos käsitleda. olen valmis seda tegema, kas äh, oled valmis, äh, Jazine, jätkama pärast Isabeli arutelu ja rääkima agentuuridest? me võiksime teha seda siis ühiselt, äh, ühisaruteluna, kui teile midagi selle vastu ei ole. sellisel juhul, Isabel, palun, sina alustad siis eelarvega ja siis äh, Jazine, sina saad sõna pärast agentuuride küsimuses. Äh, mul on väga hea meel äh, selle asjade korralduse üle ja tutvustan teile äh, meie üldeelarve täitmise kohta antavat arvamust tööd on tehtud kiiresti ja mul on selle üle väga hea meel ja tegelikult tahtsin juhtida tähelepanu selles äh, raportis ainult mõningatele asjaoludele, praegu räägime väga palju eelarvekomisjonist selle, selle vahel, millised on meie kohustused ja millised on meie maksekohustused, äh, siis juhiksin teie tähelepanu punktile viis, siin on tegemist tõesti kulukohustuse assigneeringute sajaprotsendilise kasutamisega, maksete assigneeri-, assigneeringute üheksakümne kaheksa sellise kasutusmääraga, äh, uskumatu ja liikmesriikide tähendab, me kutsume üles tagama asjakohane rahastamine eelarvetest, et Euroopa Liidu kohustusi täita. ja ma arvan, et selles valdkonnas on äh, Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamentiga ühel meelel ja siis äh, mis puudutab äh, kulukohustusi siis äh, me ei ole saanud täpsemat ar-, andmeid äh, äh, julgeoleku kohta ja me ei tea, miks see niiviisi on. ja juhiksin tähelepanu ka sellele, et kasutusmäär oli suur säästliku ja sotsiaalse turismi valdkonnas ja meie oleme omalt poolt omal ajal teinud soovituse komisjonile ja selles kontekstis on väga hea, väga kasulik mitmeaastase säästliku äh, turismiprogrammi loomine ja me võime pöörduda siis äh, komisjoni äh, poole, paluda säästliku turismi mitmeaastase programmi äh, Äh, kohta ettepaneku tegemiseks ähm, ja see on siis üldine äh, kokkuvõte sellest äh, ja ja sellega ma ka piirduksin. proua Maisna, agentuurid. Es ist die Frage, ob ich nicht ganz kurz zuerst, weil ich Schatten bei Frau Durand bin, das auch sagen soll, dann mache ich hinterher die Agencies. olen tegelikult proua Düranini variraportöör, kas te tahaksite, et ma räägin kõigepealt proua proua Türani raportist variraportöörina ja siis läheksin agentuuride juurde, olen täielikult nõus sellega, mida ütles proua Türan, aga, aga ma arvan, et me peaksime pöörduma liikmesriikide poole ja paluma neil äh, liikmesriikide poolse rahastuse tagamist, see on, see on väga oluline ja mis puudutab turismivaldkonda, siis äh, me võime ainult rõhutada seda, et äh, meil on vaja mitmeaastast programmi ja seda ei saa kunagi liiga palju toonitada. mis puudutab aga agentuure, siis alustaksime kõigepealt EMSA-st, nii nagu meil siin kavas on. kindlasti peaksime nende eelarve täitmisele heakskiidu andma. ma olin päris üllatunud, sellepärast et EMSA-l on mitmesuguseid ülesandeid, mis on meie jaoks väga olulised ja ainult üheksa, viis protsenti töökohtadest on täitmata praegusel hetkel, neil on sada kaheksa äh, töö kakssada kaheksa töökohta, ainult äh, üle saja üheksakümne on täidetud ja me peaksime seda analüüsima, pidades silmas EMSA rahastamist tulevikus. oluline on ka see, et komisjon peaks omalt poolt tegema ettepaneku mitmeaastase rahastamisprogrammi kohta meresaaste ja merede reostuse tege-, kohta. siis äh, läheme edasi, järgmine lennuohutusamet, üldiselt me oleme valmis äh, heakskiitu andma, aga lennuohutusamet, äh, sellest me rääkisime äh, juba varem ka nõunikega, neil puudub oma tegevusjuhend ja neil kui agentuuril peaks olema tegelikult oma tegevusjuhend Äh, näiteks äh, hindamiste puhul ähm, kontrollikoda lõi näppude pihta mitmeale agentuurile ja ma arvan, et EASA äh, sai kõige rohkem nahutada. me tahaksime, meil on hea meel, et nüüd nad on valmis tegevusjuhendist lähtuvalt töötama ja, ja koolitusi läbi viima oli mitmeid äh, küsimusi, aga üldiselt äh, oli ka märgata liikumist paremuse poole ja äh, EASA lennuohutusamet nagu ka mereohutusamet on meie julgeoleku ja turvalisuse seisukohast väga olulised. oih, ja unustasin ära Euroopa Raudteeagentuuri, nagu ka eelmisel korral oli see meie eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsessis kõige keerulisem agentuur. me eelmisel aastal kaalusime tõsiselt, kas anda neile nende eelarve täitmisele heakskiitu või, või mitte eelmiste aastate ülekandmiste tõttu ja me nõudsime järgmistel aastatel tõesti olukorra paranemist ja, ja seda paranemist meile ka näidati, aga mitte päris piisavalt, võib-olla me peaksime neile nii-öelda kollast kaarti näitama ja komisjon teeb omalt poolt äh, ettepaneku äh, agentuuride rolli tugevdamiseks ja Euroopa Raudteeagentuur on väga oluline Euroopa piirideta raudteeala äh, ülesehitustöös, nii et nende heaks, eelarvele tuleks heakskiit anda, kuid me peame ka selgelt juhtima tähelepanu sellele, et et äh, iga-aastase eelarve menetluse puudujäägid tuleb kõrvaldada, me ei tahaks, et äh, samu vigu korratakse aastast aastasse. ja Seesar äh,, väga oluline on Seesar äh, meie Euroopa lennutranspordi seisukohast ja ainult äh, kolmkümmend neli kolmekümne seitsmest ametikohast, äh, ametikohtade loetelus, äh, vabandust, kolmkümmend, kolmekümne üheksast ametikohast on täidetud pisut üle kümne protsendi, kas neil pole piisavalt palju tööd, et neid ametikohta täita või, või millest tulenevalt on need ametikohad tühjad. kui neid ametikohti pole vaja, siis kõrvaldagem nad lihtsalt, hoiame raha kokku. ja ma arvan, et üldse Euroopa lennuala seisukohast on see väga oluline amet, aga miks on siis kümme protsenti töökohtadest täitmata? kontrollikoda on üldiselt öelnud, et kõik on õiguspärane ja korrapärane, nii et ma arvan, et me võiksime agentuuride eelarvetele heakskiidu andma. Cesar äh, olite juba valmis kollast kaarti välja kiskuma, aga ei teinud seda, aga nii palju, kui ma õigesti aru sain, siis äh, raudteeagentuuri puhul tõstsite kollase kaardi küll taskust välja. härra Rikk. suur tänu. vabandan meie variraportööri äh, härra Tantani nimel, kes äh, on ka põllumajanduspoliitika kaasraportöör, nii et tal on väga kiire ja ta ei saanud täna siia tulla seetõttu. mis puudutab eelarve heaks, täitmise heaks kiitus, siis meie äh, ja komisjoni eelarve äh, heakskiidu andmist meie komi-, äh, variraportöör toetab seda ja toetame siin kont-, kontrollikoja ettekirjutusi ja, äh, äh, ja, ja äh, eelarve täitmise osas kõrvalekallete puhul nõuame rangust. proua Düran oma raportis mainib, et vahendeid tuleb paremini kasutada transpordi vallas ja oleks vaja konkreetseid äh, programme, tahaks, toetame äh, proua Türaani, kes nõuab äh, piisavat asjakohast rahastamist liikmesriikide eelarvatest, siis mitmeaastane, mitmeaastase programmi puhul, kui ei kasut-, anta piisavaid eelarvevahendeid, ei suuda me teatud eesmärki täita ja ähm, ja üldiselt võib öelda, et äh, oleme valmis äh, eelarve heaks äh, täitmise heakskiidule oma kinnituse andma, aga agentuuride eelarve meie variraportöör tahab kõigepealt tänada arvamuse koostajad tehtavate, tehtud töö eest ja rahvapartei on valmis äh, kõikidele agentuuridele oma äh, kinnituse andma ja kui me tahame agentuuride konkurentsivõimet parandada nii ja tegevust parandada, nii nagu me EMSA puhul oleme teinud, tuleb ka teha tuleb toetada nende rolli neljanda raudteepaketi puhul, näiteks raudteeagentuuri puhul ja me ja tegemist on Euroopa agentuuridega kelle töö on meie ühiste eesmärkide saavutamisel väga oluline ja mis puudutab raudteeagentuuri ja kollast kaarti, proua Meesner, tuletaksin teile meelde, et äh, nad on oma eelarve täitmisel, äh, eelarve korrigeerimisel maha jäänud, nad on pidanud mahajäämust taastama ja ma arvan, et äh, praegu, kui on tulemas neljas raudteepakett, ei tahaks me neid, äh, neid äh, liigselt haavata, nii et suhtuge neisse mõistvalt. Neil on minevikust jäänud tegemata töid, mida tuleb teha ja loom-, ja seda kõike öeldes tuleb Kontrollikoja äh, märkusi loomulikult arvesse võtta, kuid äh, me ei äh, näe mingisugust põhjust neile mitte anda eelarve täitmi-, nende eelarve täitmisele mitte heakskiitu andma. kontrollikoda on juhtinud tähelepanu läbipaistvuse puudumisele ja kontrollikoja soovitusele selles kontekstis ja Äh, võib siinkohal ainult alla kirjutada, kuid äh, seda arvesse võttes on meie variraportöör proua Tantan valmis heakskiidu andma kõikidele äh, agentuuridele. suur tänu, ütleb proua Ajala Sender. samadel põhjustel nagu ka teised kolleegid oleme me põhimõtteliselt valmis andma äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele oma heakskiidu. Äh, seda komisjonile ja ka agentuuridele. Äh, Isabel Duran ja proua Maishali raportid äh, ja arvamused olid meile vastuvõetavad, kui tahaksime täiendavat infot. Marko Poola puhul ma arvan, me võiksime öelda, mainida, et probleemid ei tohiks tulevikus korduda ja sama ka puudutab Seesarit, ähm, ähm, proua Meissneri, Meissneri tekstis võiksime me ehk midagi täpsemat öelda punktis neli, äh, teha soovitusi metoodilise paranemise kohta. EASA, lennuohutuse agentuur on agentuur, kus me peaksime ka võimalikke huvide konflikte analüüsima. Äh, äh, kokkupuus on seda, sellest juba räägitud äh, ja see toimimisjuhend või tegevusjuhend on delikaatne küsimus ja seetõttu ka üsna kiireloomuline küsimus. aga üldiselt jah, loomulikult kogu turismieelarve vahendeid tuleb kasutada täiel määral, nii et äh, seda me toetame, ka raudteeagentuuri äh, tuleb toetada, see on äh, üks meie lahendustest tulevikuprobleemide lahe, probleemide lahendamiseks ja üldiselt võib öelda, et kõik võimalused äh, ja vahendid tuleb ära kasutada äh, viimaseni ja ka tuleviku vajadusi ja asjakohaselt analüüsida. Äh, mul on väga kahju, et ma pean äh, siin äh, kogu selle armastusväärse positiivse suhtumise meeleolu lõpetama. ja paistab, et keegi ei ole päris kontrollikoja aastaaruandega tutvunud, sellepärast et eelmise aasta eelarve täitmisest rääkides on äh, val-, on nad jällegi kaheksateistkümnendat aastat järjest äh, keeldunud oma heakskiitu andma. ja see tekitab küsimusi. ja ma tahaks öelda seda, härra esimees, et paistab, et nii-öelda kvantitatiivselt on meil ähm, tempel olemas, aga kvalitatiivselt, kuidas on lood kvaliteediga? transport, energia, regionaalpoliitika, kui me kogu seda valdkonda vaatame, siis mind rabas see, et kontrollitud tehingutest selles poliitikarühmas viiskümmend üheksa olid vigadega. viiskümmend üheksa protsenti! uskumatu, aasta-aastalt me üha kritiseerime äh, eelarve täitmist, aga lõpus jõuame me otsusele alati, et oh, anname sellele eelarve täitmisele ikka selle heakskiidu ära. jah. agentuuride küsimus. olen proua Maisneriga EASA ja ka äh, Euroopa Raudteeagentuuri küsimuses ühel nõul. kollased kaardid, kollaseid kaarte oleme näidanud juba mõnda aega, nüüd peaks ehk siis ka punase kaardi taskust välja tõmbama. mul ei ole praegu tõendeid enda ees ja assa kohta, aga ma mäletan, kuidas me siin komisjonis rääkisime kui suured olid halduskulud lennundusohutuse agentuuris, täiesti proportsionaalselt tasakaalust väljas eelarves. mida on tehtud selleks, et, et neid kulusid vähendada, sellepärast et lõppkokkuvõttes ettevõtjad peavad maksma selle eest. ja nii, nagu proua Maisner on äh, siin viidanud, on ka huvide konflikti äh, ka seotud probleeme. ma ise mäletan ka, et me oleme küsinud äh, EASA juhatusse nimetamise huvide äh, konflikti kohta küsimusi varem ja meie piisav vastus on saamata jäänud. ja ka Raudteeagentuuri puhul ähm, on veel lahendamata küsimusi, nii et kui me vaatame neid agentuure, siis äh, neil on, agentuuris on töös umbes kümme tuhat inimest. aga mitte kunagi, mitte kunagi ei ole ma näinud mingisuguseid ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas komisjonil, komisjonis personali arvu vähendatakse, kuivõrd komisjon annab ülesannet edasi agentuuridele, vähemalt selline peaks see olukord teoorias olema. paistab, et me siin oleme hoopis tegutsemas vastupidiselt oma soovidele ja asjad kisuvad üha rohkem kiiva selle asemel, et rööbastele tagasi minna. ja ma ei näe mingisugust mõtet äh, sellele, et me muudkui kritiseerime, kritiseerime, kritiseerime, jätkame sedasama vana, vana äh, öö, naljamängu öö, äh, ja keegi mitte midagi ette ei võta ja olukord ei parane. mina ei ole valmis eelarve täitmisele heakskiitu andma. proua Lichtenberg, suur tänu no,. üldiselt paar sõna agentuuride kohta. ja äh, agentuuride kohta nii palju, et meil on vaja, kui me räägime siin personalist, siis äh, meil on vaja eksperte, asjatundjaid, tõelisi eksperte ja äh, ja väga raske vältida sellist päris huvide konflikti ja, ja mineviku unustamist äh, ähm, lennundussektoris, äh, raudteesektoris äh, on raske nõuda selliste agentuuride puhul meil on vaja ka Euroopa tasandi otsustusprotsessi, Euroopa tasandi otsuseid, mis ei kajasta konkreetselt tööstussektorite huvisid ja, ja probleem on tõesti tõsine. Euroopa Liidu maine on sellega seoses ohus, nii et mulle meeldiks, kui selles küsimuses agentuuride kohta me oma arvamust märksa jõulisemalt välja ütleksime. härra Sarvamaa. suur tänu, esimees! Rahvapartei varujuhi raportöörina eelarve kontrolli komisjonis sooviksin ma kuulda pisut põhjalikumalt, proua Maisner, mida teil on öelda, sellepärast et mida ütles härra Bratton, oli küsimus, mis on ka mind mõnda aega vaevanud ja ma arvan, et peamine küsimus teile oleks see, mis teid veenis heakskiitu andma, te ütlesite, et Euroopa Raudteeagentuur oli kõige problemaatilisem agentuur eelmisel aastal, olite peaaegu valmis punast kaarti näitama äh, eelmisel aastal, kuid sel aastal äh, te seda enam ei tee miks, miks, ma ei hakkaks seda hukka mõistma, seda otsust, aga ma tahaksin äh, täpsemalt teada, millised olid need asjaolud, äh, mis veensid teid selles, et Raudteeagentuuri olukord sel aastal ei olnud nii problemaatiline kui aastal enne. ja enne kui ma annan sõna komisjonile, ütleb härra esimees, on, äh, nii palju kui ma olen aru saanud, üks mureküsimus on personali küsimus ja personali ametisse muret nimetamise protseduur ja paistab, et ala, et tegemist on sellise siseringiga, kus siseringi inimesed äh, ise otsustavad, kes töökoha saab. ja loomulikult on vaja selle valdkonna äh, kogemusi, äh, tehnilisi kogemusi lennunduse valdkonnas, raudtee valdkonnas. kuid sellest ainult ei piisa Äh, kui keegi võetakse Berlamond hoonest ja susatakse edasi agentuuri äh, otse, siis on see vägagi murettekitav. härra Grossmann komisjonist äh, üks kollase kaardiga agentuur, üks agentuur, kelle puhul kollane kaart on peaaegu taskust välja tulemas ja siis mureküsimused personali töölevõtmisega või mitte töölevõtmise kohta. palun, teil on sõna. suur tänu, esimees, ja tere õhtust kõigile. suur tänu raportööridele, suur tänu variraportööridele nende üldiselt positiivsete kommentaaride eest ja positiivsete arvamuste eest ja suur tänu ka kriitika eest, sellepärast et äh, need mureküsimused ei ole meile äh, sugugi mitte võõrad ja enne kui me arutleme üldiselt agentuure, räägiksin äh, paari sõnaga üldeelarvest ja siis täpsemalt äh, pöörduksin agentuuride juurde ja annaksin teile ka mõned selgitused. proua Türani arvamust võtame me mõistagi tõsiselt aastaid tagasi, kahe tuhande üheksandal aastal alustasime me äh, transpordi ja julgeoleku valdkonnas äh, väga väheste kulukohustustega kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga äh, meie kohustuste tase on tõusnud äh, kaheksakümmend seitse protsenti ja üheksakümmend viis protsenti ja teile on siin juba selgitatud, mida me oleme raha, vahenditega teinud ja me jätkame oma tegevuse, tegevust sellel suunal mis agentuuridesse puutub, äh, siis äh, Euroopa Mereohutuse, Meresõiduohutuse Amet, tegelikult äh, te olete juba ise põhjendanud töökohtade mittetäitmist, kui te vaatate meie institutsioonide, meie haldussüsteeme, parlament, nõukogu, komisjon, kaks-kolm protsenti töökohtade mittetäituvust äh, on täiesti normaalne, sellepärast et töölevõtuprotseduur võtab aega. EMSA-s on see viis protsenti, Caesaris suurem veel. see kaks äh, protsenti äh, tuleb, kaks lisaprotsenti tuleb sellest, et me tahame väga konkreetsete ja spetsiifiliste kvalifikatsioonidega ja selliseid eksperte on väga raske leida Kesk-Euroopast, seetõttu võtab värbamisprotsess rohkem aega äh, ja seda siis tulenevalt äh, väga spetsiifilistest äh, ja spetsiifiliste ülesannetega töökohtadest. ja ametitesse võetakse inimesi nii, et päris palju inimesi võetakse tööle ajutiste lepingutega, lepingud lõpevad kolme-viie aasta pärast, seejärel toimub teatav kõikumine töökohtade täitumises ja seetõttu tekivad äh, need äh, pealtnäha muret tekitavad äh, täitmata töökohad, mis tegelikult ei olegi nii problemaatilised ja mis puudutab Seesarit, siis ma uurin olukorda põhjalikumalt, sellepärast et kümme protsenti täitmata töökohti, tõsi, see on liiga suur täitmata töökohtade arv selleks, et amet saaks toimida nii nagu kord ja kohus. EMSA puhul võib öelda, et mitmeaastase rahastamise programmi puhul, mis on valmis vastuvõtmiseks juba, on, on see tõesti protsess kiire. ja see puhul pärast tekkinud probleeme on kiiresti reageeritud, reageerinud on nii amet ise kui ka komisjon ja ma võin teile öelda, et vastutan ise ka Energiaameti eest äh, ja eelarve järelevalve üle selles vald-, selle agentuuri puhul ja institutsioonide vaheline lähenemine, kus äh, tööprotsessis osalevad nii parlament, nõukogu, Äh, on väga kasulik, ametid on teadlikud sellest, et neil hoitakse silma peal ja meiegi omalt poolt ähm, rõhutame, kui oluline on puudujääkide kõrvaldamine delikaatsetes küsimustes. Euroopa Raudteeohutuse Amet. olen täielikult nõus selle arvamusega, et äh, mingil hetkel tuleks äh, sada protsenti kulukohustustest ka sel aastal täita aga äh, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et vigade määr on vähenenud igal aastal ähm, ja ka täidesaatmise määr äh, on paranenud igalt aastalt äh, ja meie oma peadirektoraadist me planeerime neid projekte nendega koos, hankeid nendega koos, et õigel ajal asjadega ühele poole, nii et ma ise arvan, et järgmisel aastal on näitajad juba paremad üldiselt ähm, teie, härra esimees, äh, viitasite siin sellele probleemile, et komisjoni personali tuleks vähendada ja ametite, kui ametipersonal suureneb, äh, siinkohal ütleksin teile, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveprojektis on äh, rõhutatud ka üheprotsendilise personali äh, vähendamise eesmärgi laiendamist ka ametitele ja komisjonis on räägitud, kas see on alati õigustatud omavahel, kuid lõppkokkuvõttes äh, võin ma teile öelda, et kõik ametid peavad samasuguseid samme äh, võtma tulevikus ja selle mõttega harjuma, aitäh! aitäh, proua Düran, kas teie soovite kõigepealt midagi öelda ja siis Gesine jätkab? suur tänu variraportööridele, suur tänu ka komisjonile, äh, iseäranis see transpordi turvalisus, transpordi julgeolek, äh, see, selle tähtsus äh, meie eelarves on kasvanud aasta-aastalt ja ma arvan, et selle arvamuse saame üheskoos vastu võtta ja omalt poolt olema ka valmis komisjonile eelarve teadmiseks heakskiitu andma. toetan ka Äh, proua Meissneri arvamusi, aga kolleeg Eva Lichtenbergeri toetuseks ütleksin, et äh, huvide konflikti küsimus on äh, väga tähtis küsimus ja ma arvan, et see küsimus vajab lahendust ja sellele tuleb tähelepanu juhtida ka oma kinnituse andmisel ja võtame siin näiteks Toiduohutuse Ameti ja, ja kõik need arutelud sel teemal, parem oleks siis äh, juba ette, äh, ettevaatlikud olla, äh, selle asemel, et pärast hakata tuld kustutama. jaa, suur tänu. jah, lisaks sellele, mida ma ütlesin tahaksin veel kord rõhutada, et sõltumatus on väga oluline, meil on vaja see saavutada. see on meie auahne eesmärk, täht-, eesarvel olemas, eelarve on olemas ja tähtis on, et meil oleksid need ametid ja nad oleksid täiesti sõltumatud. jah, kümme protsenti ametikohtadest on täitmata, see seondub Euroopa taevaga, aga kui neid kohti äkki ei olegi vaja, siis äkki annab sealt hoopis kokku hoida. aga sellisel juhul tuleb see ära teha. ratsionaalne on ju, et kui me ei ole neid ametikohta täitnud pikka aega, siis järelikult võib-olla ei olegi neid vaja. nüüd, mis puudutab raudteeagentuuri, siis siin ma oleksin pisut kõhklev. viimane kord me kuulasime ära variraportööride kommentaarid ja mm, iga kord, kui need eelarvelised küsimused Eh, tõusetuvad, eh, siis me lõppkokkuvõttes ikkagi kiidame eelarve heaks, eelarve täitmise heaks ja aastast aastasse nii on toimunud ja üldiselt asjad on ikkagi paremaks muutunud ja minu ettepanek on, et ka seekord me selle eelarve täitmise kinnitame ja neljas raudteepakett on ju vaja ellu viia ja see tähendab seda, et raudteeagentuuril on palju suuremad ülesanded kui varasemal ajal täita ja nad peavad väga tõhusat tööd tegema. ja mina leian, et tuleb olla ka tulevikus väga ettevaatlik. jah, see agentuur on alati olnud selline probleemne agentuur, aga siiski ma teen ettepaneku, et me kinnitame ka nende eelarve täitmise. suur tänu. ma ei tea, kas kõik meie küsimused ikka said vastuse eriti et millal need vakantsed ametikohad siis ikkagi täidetakse. ma ei arva, et oleks probleem töölevõtmise protsessiga, kus on käivitatud siis komisjoni värbamiskriteeriumid, on üle võetud agentuurides ja nemad otsustavad nende kohaselt, aga mitte, et kes on kõige parem kandidaat, seda ei võta arvesse. jah, võib-olla te ei räägi kolmekümne seitset keelt, aga oled samas maailma parim insener ja, ja valitakse hoopis see, kes keeli oskab ja see on see, mis mind tegelikult ihale ajab, sest on vaja ikkagi eksperte tööd tegema, aga mitte niivõrd rõhku panna keelte arvule, mida inimene valdab. nii et see on üks probleeme, meil on vaja praktikuid peamistel ametikohtadel, mitte ametnikke. jah, sõltumatus ka muidugi. olgu siis nii. E, jaanuaris on hääletus mõlema raporti osas ja muudatusettepaneku tähtaeg on kaheteistkümnes detsember. E, keskpäevaks palun esitage muudatusettepanekud ja jaanuaris läheb hääletamiseks. E, niisiis järgmine päevakorrapunkt The commission's not here. Mr. Onidi, not here. Okay. Just arriving. I don't know. Uh, well, if he's just arriving. kui komisjoni esindaja saabus, siis hakaku peale, sest kui ma nüüd äh, annan kümme minutit pausi aega, siis lahkuvad saadikud saalist ja ei tule tagasi delegeeritud akte arutama ja ma ei saa neid selles süüdistada. kas teie olete komisjon? Philip's having the ten minute break anyway peame vist ikkagi tegema selle kümneminutilise pausi. saalist kostus viis minutit okay, well, I'll just, I will have to wait for the commission. nii et peame nüüd ootama komisjoni saabumist kella viieni. ja arvatavasti siis see aruanne tuleb ainult minule, aga nii need asjad on, viisteist minutit ja siis jätkame.

okei okay,, kolleeg, see. niisiis, kallid kolleegid, komisjoni esindaja on kohal, nii et järgmine päevakorrapunkt on meil ITS-i direktiivi esimese delegeeritud akti tutvustus. nii et e-kool ja transpordi peadirektoraat tutvustab seda. tegemist on esimese delegeeritud aktiga, mis kuulub transpordi ja turismikomisjoni pädevusse ja mis on nüüd tutvustamisel parlamendis ja puudutab eh, üle Euroopa Liidulist e-kõnesüsteemi, mis oleks siis kaastalitlusvõimeline, koostoimevõimeline. ja see kõik seotub arukate transpordisüsteemide kasutusele võtmisega Euroopa Liidu maanteedel Eh, direktiivi artikkel seitse paneb komisjonile kohustuse võtta vastu delegeeritud akte vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust ja seal räägitakse prioriteetsete meetmete tehnilistest spetsifikatsioonidest, mis tuleb komisjoni delegeeritud aktidega vastu võtta ja delegeeritud eh, aktid hõlmavad ka hädaabikõnede vastuvõtukeskusi Eh, ja parlament on hiljuti vastu võtnud omaalgatusliku raporti proua Tšenelova ja IMCO komisjon ja meie komisjon üheskoos koostasid selle omaalgatusliku raporti. nüüd ma tänan, et komisjon tuli delegeeritud akti tutvustama ja täname teid ka koostöö eest selle delegeeritud akti koostamisel toimus äh, tihe äh, infovahetus ka liikmesriikide ekspertidega, kui spetsifikatsioone välja töötati ja ka meid olid alati kohale kutsunud. ja nüüd ma annangi sõna komisjonile ja pärast seda öö, äh, saavad saadikud öö, sõna komisjon, palun, te peate iseennast tutvustama. Äh, jah, ma tänan, mina olen transpordi peadirektoraadist komisjonist ja suur tänu, et kohe alguses andsite meile võimaluse tutvustada teile seda esimest delegeeritud akti, mis on välja pakutud ITS, see on see intelligentsete transpordisüsteemi direktiivi alusel, see on esimene aga ta ei ole teile sugugi tundmatu, sest te juba olete sellega tegelenud. ja parlament on näidanud üles suurt huvi ja ka tublisti toetanud seda akti pärast kadunud aastakümmet nii-öelda ürit-, üritame nüüd e-kõnesüsteemi edendada kogu Euroopa Liidus ja loodan, et lõpuks oleme jõudnud sinnamaani, et meil on võimalik kiiresti e-kõned eh, ellu rakendada. nüüd ettepanek ja selle arutelu on teile ju tuttav, eh, sest me väga täpselt järgime teie raportis öeldud, te võtsite selle vastu juulikuus ja härra Koh ja ka proua Sinelova eh, tegelesid selle teemaga, tegemist on esimese ettepanekuga kolme hulgast, eh, mida me kavatseme välja pakkuda Euroopa Parlamendile ja selles eh, ettepanekus tegeldakse just hädaabikõnede vastuvõtukeskusega ja eesmärgiks on võimaldada liikmesriikide ametiasutustel teada seda, milliseid spetsifikatsioone neil on vaja integreerida nendesse erinevatesse süsteemidesse, et hallata ehm, e-kõnesid, neid hädaabikõnesid siis oma territooriumil. meie käsitleme ainult kõige vajalikumaid spetsifikatsioone, asukoht, Äh, siis sõiduki asukoht ja suund, peamised andmed sõiduki kohta ja loomulikult ka äh, äh, juhi kohta ja ohutusteenused peavad sama suhelda juhiga ja et oleks, toimuks infovahetus õnnetuse kohta juhi ja keskuse vahel Eh, eh, ITS direktiiv paneb meile kohustuse, et pärast seda, kui spetsifikatsioonid on vastu võetud, siis eh, pak-, teeme õigusloomelise ettepaneku, arvatavasti ka direktiiviks, mis käsitleb kõige selle rakendamist ja siis selles uues direktiivis, mida hakkate arutama koos nõukogu kaasmenetluse korras, seal direktiivis eh, on ka kirjas erinevad mm, eh, transpordiliigid ja nendevahelised seosed. ja kõigest sellest oli juttu ka teie raportis, mille te võtsite ka vastu juulikuus. Eh, kaks Euroopa Komisjoni talitust praegu tegelevad aktiivselt e kõnedega, hädaabikõnedega, siin on minu kõrval on kolleeg, kes vaatab, mida telekomi ettevõtjad on teinud eh, eh, soovitustega, eh, millised spetsifikatsioonid on neile vajalikud selleks, et e-hädaabikõnedega toime tulla ja ka ettevõtluse peadirektoraat on teemaga tegelenud ja see peadirektoraat on praegu juba eh, välja pakkumas eh, muudatusettepanekuid tüübikinnituse kohta eh, ja see on see õigusakt, mis võimaldab need funktsioonid ette näha kõikides Euroopa Liidus toodetavates sõidukites nii et arvatavasti järgmise aasta algul kõik õigusaktid mis puudutavad e-hädaabikõnesid olemas ja siis saab juba hakata pidama konstruktiivset mõttevahetust nõukogu ja parlamendiga nende üle. ja loodetavasti veel enne teie ametiaja lõppu õnnestub meil kõik need eh, õigusaktid vastugi võtta ja siis saab see väga tähtis teenus ka kättesaadavaks okei okay,, mis siis Lichtenberger? proua Lichtenberger. ja herzlichen Dank. ma tänan nende märkuste eest. kahjuks ei ole mul olnud võimalust väga põhjalikult selle teemaga tegeleda. ma lugesin väga kiiresti selle läbi, aga minu arvates on siin mõned lahendamata küsimused jäänud eh, kas ei tehti siin äkki tehnilist monopoli, kui me räägime tehnilistest spetsifikatsioonidest? väga tähtis on, et me tegeleksime koostalitusvõimega, see on üks kõige tähtsamaid küsimusi aga ei tohi juhtuda nii, et me aitame mõnda suurfirmat ja teised äh, ettevõtjad äh, sellelt turult hoopis välja tõrjume. see on minu esimene mõte. nüüd üleriigiline infrastruktuur on vajalik välja arendada liikmesriikidel, aga sellega on mul probleeme. ma ei saa anda positiivset sidet selle kohta, mida me oleme näinud, kui kõik need teenused eh, tsentraliseeritakse ühte kohta, kus hädapäevikõned läbi kulgevad, aga kui toimub mingi liiklusõnnetust ja eristatakse viiele erinevale teenistusele, talitusele, sest koordineerimine on halb, lõpptulemuseks ju on, et midagi ei toimugi, sest vastuvõtukeskus kus ei saa korralikult oma ülesandeid täita, nii et siin on minu arvates väga palju tehnilisi küsimusi, mis on lahenduseta. jah, Äh, ma saan aru, et sellist sektoris on mõjude analüüsi väga raske läbi viia. Äh, kui kõike tehakse tõsiselt, siis tehnilised eeltingimused tuleb luua liikmesriikidel. kõigepealt on vaja, et nad välja arendaksid oma infrastruktuurid, aga kõik see on väga udune siin tekstis ja võib-olla te kinnitate üle või lükata ümber selle, mis ma ütlen, aga üks pilootprojekt näitab, et andmekaitsemeetmed ei ole täidetud, et ei ole kinni peetud andmekaitsest ja ka väga palju on vale äh, alarme tekkinud, nii et väga palju tehnilisi küsimusi on endiselt lahenduseta. ja ma ei ole päris kindel ka selles, et kas tasub nii kiirustades nüüd need asjad läbi võtta selline eh, teenuste tsentraliseerimine, hädaabikõnede tsentraliseerimine. Eh, eeldab väga palju vabatahtlikku tööd, aga eh, või praegu on meil väga palju vabatahtlikku tööd ja süsteemid on väga detsentraliseeritud mõnel pool, aga nüüd me tahame seda kõike tsentraliseerida. kas te olete ka hinnanud seda, me oleme hädaabiteenuseid ikka jälle arutanud. ja ma arvan, et me peame seda veelgi põhjalikumalt tegelema. me räägime siin ju süsteemidest, mis maksavad miljoneid. ja samas mõnedel liikmesriikidel napib raha, alati jääb muidugi see vabatahtlik tegevus, aga samas on vaja normid seada äh, kogu Euroopa Liidu jaoks ja on vaja ühtset süsteemi. nüüd arvestades neid andmeid, mis meil on, siis ma arvan, et praegu on liiga vara veel õigusakte välja pakkuda. proua Sinelova, teie olite EITRE raportöör selles küsimuses. suur tänu. ei, ma ei olnud EITRE raportöör vaid IMCO raportöör. aga sellele vaatamata ma tahan tänada komisjoni selle esimese seadusandliku ettepaneku eest. ma arvan, et öö, äh, tähtis on teada, et tehniliste ekspertide rühm on töötanud selle teemaga aastast kaks tuhat üksteist nii et väga põhjalikult on tehnilisi aspekte arutatud liikmesriikidega ja nüüd on ettepanek olemas ja see on kooskõlas raportiga, mille Euroopa Parlament suure enamusega vastu võttis suve hakul. oma raportis me äh, kutsusimegi üles looma seda hädaabikõnede eh, võimalust helistada numbrile sada kaksteist ja et sellise tehniline võimalus oleks kõikides nendest sõidukitest, mis mm, mida toodetakse Euroopa Liidus nüüdsest ja et see oleks ka hõlmatud tüübikinnitusega. nüüd see, mida ütles proua Lichtenberger, et mis see kõik liikmesriikidele maksma läheb aga me peame loomulikult silmas pidama, et kõik peab äh, olema vastavusse viidud liikmesriikide tingimustega ja võimalustega ja loomulikult me tahame taotleda kuluaktiivset süsteemi. mina lugesin, et hädiabikõnede vastuvõtukeskuste moderniseerimine äh, võib maksta kümme tuhat tuhat äh, eurot, aga ka miljoneid eurosid. see on väga erinev riigiti, mis see kõik maksma läheb. aga on tähtis, et kõik raha, mida kulutatakse, kulutatakse ära põhjendatult. ja selline õigusloomeline samm on lihtsalt esimene samm paljude hulgas, mis järgnevad ja ma tahan tuletada meelde kolleegidele, et kõige rohkem me ootame seda, et sõidukite tüübi kinnitus hõlmaks ka eh, kohustusliku e-hädaabikõnede integreerimist sõidukite funktsionaalsustesse, funktsiooni, funktsioonidesse. ja pilootprojektile siin viidati eh, seal käsitleti ka piiriülest koos, talitlusvõimet. mina olin kohal esimesel konverentsil, kus arutati kolm nädalat tagasi Zagrebis selle pilootprojekti esimesi tulemusi ja kõik osalis-, liikmesriigid näevad kõvasti eh, vaeva selle projektiga ja me võin kinnitada, aasta kaks tuhat viisteist tähtajast me suudame kinni pidada. <laughs> jah, enne kui me edasi läheme, ma tahaksin öelda järgmist see delegeeritud akt edastati kahekümne kuuendal novembril parlamendile. tekst koos märgukirjaga, mille koostas sekretäriaat, sisaldab äh, ka menetluskorda ja kõigile meie komisjoni liikmetele on see välja saadetud. nüüd kaks kuud on meil selleks, et tagasi lükata see algatus äh, ja tähtaeg hakkas peale kahekümne kuuendast novembrist nüüd, kui mõni transpordikomisjoni liige tahab resolutsiooni ettepaneku esitada plenaaril, millega tagasi lükatakse selle delegeeritud akti vastuvõtmist, siis tuleb saata sekretäriaadile selline soov enne kahekümne esimest detsembrit. miks ma seda kõike räägin? sest praegu meil on arutelu ITS-i üle jälle ja mitte delegeeritud akti üle ja sellepärast ma praegu sellest räägingi. nii et parlamendil on nüüd kaks kuud vastuväiteks ja see aeg hakkas lugema kahekümne kuuendast novembrist. nii et kui te tahate esitada resolutsiooni ettepaneku täiskogul eh, selleks, et vastu seista delegeeritud akti vastuvõtmisele, siis te peate enne kahekümne esimest detsembrit sekretariaati sellest teavitama, aga nüüd proua Maisner ja, das ist vielleicht gut, danke schön, dass nochmal gesagt. ma tänan. see on hea, et te seda ütlesite, aga mulle näib, et me peaksime veel kaks kuud juurde küsima. ma ei tea, kuidas ametlikult selline menetlus välja näeb, aga äh, detsembri lõpuni äh, meile küll piisav aeg ei ole ja kaks kuud pärast uut aastast on samuti väike aeg, ma kardan, et kõigil ei ole olnud aega seda läbi lugeda. loomulikult üldjoontes me oleme ITS-i poolt, intelligentsed transporditehnoloogiad pälvivad meie toetuse, aga me peame mõtlema kõige selle tähtsuse peale kõigepealt, enne kui asi läheb seadusandlike ettepanekute juurde. nüüd see monopoli küsimus. kui turg midagi tahab, siis turg selle aga tagab siin ma ei oleks nii väga mures ja komisjon alati on üritanud monopole vältida, meil oli probleem kehaskänneritega ja tah-, ei tahtnud me röntgeni masinaid eh, jah, nii et monopolid ja nüüd andmekaitse iga kord, kui me midagi moderniseerime, me peame ka seisma hea selle eest, et andmekaitse oleks tagatud. ja veel üks küsimus, mis tõstatati, nimelt kas liikmesriikide eripära on ikka arvesse võetud, kui taotletakse sellist üle-euroopalist süsteemi? proua Lichtenberger äh, rääkis siin Saksa oludest kui satuvad ohtu mõned teenused sellega, et Euroopa Liidu tasandil harmoneerimist taotletakse, siis see oleks halb. siin me ju räägime hädaabiteenustest. see on veel äärmiselt aktuaalne. nii et kahekümne esimene detsember, see on ainult paar nädalat, kardan, et seda, see aega on liiga vähe. lisa kaks kuud. kui te tahate juurde saada aega, siis andke niipea teada, kui võimalik ja koordinaatorid siis otsustavad, kas me taotleme veel kahte kuud juurde või mitte ja siis me saame selle natuke edasi lükata, et te teaksite, milline see protsess on. härra Halkadrui. Eh, aitäh, härra esimees. alustuseks eh, tahaksin öelda, et see, mis on meie ees siin laual, tekitab küsimuse, mida meie parlamendisaadikutena tahame. me koostasime üsna hiljuti raporti, kus meil paluti selle konkreetse taustaga edasi minna ja ITS-iga üldiselt ning see oleks minu esimene märkus. ma ei taha hakata väga detailselt sisu käsitlema, aga ehk Äh, võiksin siiski paluda, et inimesed selle teksti läbi loeksid ja siis saame me aru, kas meil on vaja veel aega või mitte. küll aga tahaksin komisjonilt veidi rohkem selgitusi kuulda selle sideme vahel, mis on nende delegeeritud õigusaktide ning sellest tuleneva äh, direktiivi vahel ja mida on, mis on välja kuulutatud järgmiseks aastaks. Te saate aru, et on tehnilised äh, äh spetsifikatsioonid, mis siin paika pannakse aga ma eeldan, et äh, kui nad on juba paigas, siis uus seadusandlus seda enam muuta ei saa, nii et küsimus siin on, mis on selle seadusandluse eesmärgiks, kas see puudutab ajastust ja selliseid asju või on seal mingid teised teemad, ehk siis saaksite selles küsimuses veidi selgitusi anda. ja siin saan toetada ka teisi kolleege, on rida küsimusi, mida peab tõstatama erinevate liikmesriikide lähenemise kohta, kus on erinevad süsteemid, kus lähenemine on veidi erinev millised äh, tunduvad olevat äh, liikmesriikide esialgsed reaktsioonid teie ettepanekule ning ajakavale? härra Dubah. aitäh, äh, härra esimees, mina ei hakka sellele vastu väitma, vastupidi, tervitan seda avasüli, sest et nüüd lõpuks ometi liigume me edasi. oleme kulutanud terve aastakümne selle otsas magades ja ma arvan, et me ei pea äh, hakkama arutama, kas see on vajalik või mitte, see on ju ilmselge. hetkel on oluline see, et seine private Lösung eigentlich äh, anbietet. et, et igalühel on omaenda lahendus sellele, mida siin üritatakse välja pakkuda. ja see on selline veidi segane küsimus. ma võin kinnitada üle need mured, mis on tõstatatud äh, küsimustega, mis on seostatud äh, koostoimevõime ning andmekaitsega. minu arvates me peame siin progressi saavutama, oleme juba liiga palju aega raisanud, aitäh. proua Foster, palun. Thank you, chairman um.... aitäh, härra esimees. ma tean, et asjadega peab edasi liikuma, aga kahekümne esimene detsember vastuväideteks, küsimusi on väga palju, see on nüüd meie ette jõudnud ning on, see komisjon küsib tohutu hulga küsimuse selle kohta, kuhu on jõutud, kuhu on jõudnud erinevad liikmesriigid, milline näeb välja infrastruktuur, kas on küsimusi tootjatega, kas see tehnika on valmis, kes selle peaks saama ja nii edasi. me kõik tahame, et teedel oleksid head tingimused, me tahame, et oleks olukord, kus kui keegi satub õnnetusse, kas siis nende oma liikmesriigis või reisides Euroopas, siis äh, on võimalik neid aidata, aga mulle tundub, et härra esimees, siin komisjonis me ei ole saanud vastuseid kõigile nendele küsimustele, äh, mida siin on küsitud, kuhu on asjad jõudnud, mitte kõik liikmesriigid ei ole e-kõnega liitunud, mitte sellepärast, et nad ei tahaks oma turvalisust äh, parandada, vaid äh, sellepärast, et nad usuvad, et on küsimusi, mida ei ole veel korralikult selgitatud, näiteks nagu ajakava. nii et on väga tore, et meie ees siin nüüd midagi on mis ütleb, et jah, sellise, selliste asjadega me tegelema, aga me isegi ei tea, kuhu kõige sellega on jõutud ja siis öelda, et kahekümne esimeseks detsembriks peame otsustama, kas me esitame resolutsiooni ettepaneku või mitte, siis see on minu arvates täiesti vastuvõetamatu. nii et äh, teeksin ettepaneku, et me peame saama seda veel arutada, härra esimees, ja siis vaatame, kuidas edasi liikuda, aitäh! kahekümne esimene on muide meie kuupäev, see ei ole mitte komisjoni poolt seatud kuupäev, vaid meie ise oleme seadnud kuupäeva kakskümmend üks detsember et äh, sobituda ajagraafikuga. komisjon, kas te soovite vastata? aitäh, härra esimees, teen lühidalt. esiteks, äh, kõik parlamendiliikmed, äh, kui nad on tegelikult saanud selle ettepaneku korralikult läbi vaadata, kindlasti see rahustab neid. ettepanek ei ole tegelikult midagi kaugeleulatuvat, mis muudaks tehnilisi spetsifikatsioon selle kohta, mida peaks sõidukitesse panema hakkama või seda, kuidas avalikud teenused erinevates liikmeriikides peaksid olema korraldatud selleks, et häda, hädaabikõnedega toime tulla. tegelikult puudutab see lihtsaid spetsifikatsioone selle kohta, millist tüüpi andmetel on vaja hädaabikeskustel selleks, et nad oleksid valmis edukalt äh, äh, toime tulema sellega ning äh, neid hädaabikõnesid edastama. küsimus sellest, kuidas liikmesriigid peaksid äh, hakkama seda rakendama, see tuleb täpselt siis, kui me teeme teile ettepaneku seadusandluse eelnõuks, jällegi ilmselt saab see olema direktiivi eelnõu, mis üritab äh, suunata liikmesriike selles osas, milliseid meetmeid tuleb äh, tarvitusele võtta selleks, et nad saaksid organiseerida oma riiklikud äh, hädaabikeskused ja äh, siin me võimaldame päris palju paindlikkust, sest et see, kuidas need hädaabiteenused liikmesriigid korraldatud on, on liikmesriigiti väga erinevad. siin me jällegi järgime rangelt äh, seda palvet, äh, mille äh, Euroopa Parlament tegi, mis väga detailselt ja selgelt tuli välja sellest teie poolt vastu võetud raportist. see on ka kõik, see on esimene punkt, see on esimene osa sellest, mida vaja on ja ma arvan, et kahekümne esimese detsembrini on meil piisavalt aega seda teiega veel arutada täpsemalt ja me oleme täiesti valmis äh, tulema, äh, kohtuma teiega ka tänasest erinevas formaadis või isegi kohtuma teiega kahepoolselt, et vastata igasugustele võimalikele tehnilistele küsimustele, aitäh! aitäh, kordan üle, mida ma ütlesin, kui on parlamendiliikmeid või fraktsioone, kes äh, soovivad esitada ettepaneku äh, selle vastu, siis nad peaksid sellest meid informeerima kahekümne esimeseks detsembriks. kui on kedagi või mõni fraktsioon, kes soovib pikendada äh, seda kahelt kuult neljale kuule, siis see peaks tulema läbi koordinaatorite ja siis teen ettepaneku, et koordinaatorid arutavad, kas võimaldatakse seda pikendust või mitte. proua Littenberg, palun aitäh selle pakkumise eest, et me kahepoolselt võiksime kohtuda ja teatud küsimusi arutada, aga ma arvan, et eh, see võiks olla huvitav ka teistele parlamendisaadikutele kuulata neid argumente. ma ei ole eriti rahul sellega, et eh, kõik need asjad eh, toimuvad väljaspool komisjoni, sest on liikmesriikide seisukohti, mida me tegelikult lihtsalt ei tea ja me ei saa isegi küsida seda. nii et ma tõesti tahaksin pigem äh, et meil oleks debatt äh, mõningate kriitiliste märkuste kohta täiskogul ja, või transpordikomisjoni koosolekul, mitte ka selle välistel äh, kohtumistel. ma olen huvitatud ka Leedu ja Itaalia küsimustest, mitte ainult Austria puudutavast. ja seetõttu äh, on mul, olen ma veidi rahulolematu selle lähenemisega. Said, palun. Said Äh, väga lühidalt, äh, ma ei ole siin äh, muidugi komisjoni nimel, ma kuulsin just ära komisjoni ja tekstist tuleb ka selgelt välja, et see puudutab ainult piiratud hulka küsimusi ja mitte neid vastuolulisi küsimusi, mida te olete maininud, see tuleb hiljem, kui seadusandluse ettepanek järgmine aasta kunagi tuleb ja siis ilmselgelt arutatakse seda ka siin komisjonis. küsimus, mida, millele meie peaksime reageerima, on kas see puht, need puhtalt tehnilised küsimused, kuidas meie komisjon peaks neid uurima, kas me oleme neile vastu või mitte. ja kui ei, siis kas meil on piisavalt aega, et seda küsimust järgmise kahe nädala jooksul uurida. ja ma kuulsin, et komisjon on valmis tagasi tulema, kohtuma inimestega isiklikult, äh, tulema koordinaatorite koosolekule. minule see sobib, mina isiklikult uurin seda teksti lähemalt ja kui mulle tundub, eh, et mul on vaja rohkem informatsiooni, siis ma palun, et nad eh, kohtuksid minuga või koordinaatoritega, aitäh. jah, kindlasti tasub see tekst eh, läbi lugeda, see tekst, mis puudutab just konkreetselt praegust diskussiooni, palun lugege see tekst läbi, see on ainult kolmandik sellest suurest ITS kaustast, nii et enne, kui te sukeldute ja ütlete, et me, jah, meil ei ole piisavalt aega, me ei tea, siis palun lugege see tekst kõigepealt läbi ja siis on, teil on need õigused, mida ma teile kirjeldasin, et kui te midagi teha soovite, mida me saame parlamendina teha. ütlesin, et me panime selle punkti päevakorda selleks, et kõik parlamendiliikmed Leedust Kreekani saaksid tulla ja kuulata seda debatti ja täpselt needsamad äh, inimesed on jälle kohale tulnud, enamik äh, toole meie ees on tühjad, aga igal juhul olen ma selle menetluse teile kirjeldanud ja nüüd see sõltub täiesti teist. tänan komisjoni ja nüüd algab koordinaatorite koosolek, aitäh!